kallid kolleegid, järgmiseks päevakorrapunktiks on äh, proua Riisi soovitus teisele lugemisele, see puudutab liikmesriikide võimalust piirata või keelata GMO-de kasvatamist. annan neljaks minutiks sõna raportöörile proua Riisile, palun. suur tänu, proua president, me oleme peaaegu poolteist tundi